jätkame täiskogu osaistungjärguga, tere hommikust, kallid kolleegid. esimene päevakorrapunkt, kõigepealt me hääletame kiireloomuliste taotluste üle vastavalt kodukorra artiklile sada viiskümmend neli. meil on kokku kolm taotlust esitatud, esimene taotlus, selle esitas kalanduskomisjon ja see puudutab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga seotud reegleid seoses Ühendkuningriigi liidist väljaastumisega. enne hääletust saan anda sõna taotluse esitajale ja taotluse vastasele ja ka raportööridele, kas keegi soovib sõna saada? kas keegi kojas soovib sõna saada? ei, siis hääletame taotluse üle, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletu, vastu võetud. homme, kolmeteistkümnendal märtsil kell kaksteist hääletatakse selle taotluse üle ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on täna, kaheteistkümnendal märtsil kell kolmteist null null. teine taotlus tuleb samamoodi kalanduskomisjonilt, see puhendab äh, kalalaevadele antavaid kalapüügilubasid ja Ühendkuningriigi kalalaevade kalapüüki liidu vetes ja jällegi täpselt samamoodi, kas keegi soovib sõna saada? ei. kes on poolt? kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud? ka selle taotluse üle hääletame homme, kolmeteistkümnendal märtsil kell kaksteist null null ja jällegi muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on täna kell kolmteist null null kolmas taotlus tuleb transpordikomisjonilt, see on raudteeohutuse ja ühenduse teatavad aspektid seoses Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega. jällegi samamoodi, kas keegi soovib sõna saada? ei? ei soovi, on ju? hästi, siis kes on selle taotluse poolt, kes vastu? kes erapooletu, vastu võetud. jällegi, te ei mõtle nüüd seda tõsiselt. ja ka selle taotluse üle hääletatakse homme kell kaksteist null null ja muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on täna kolmteist null null ja nüüd tahan teile anda teada, et fraktsioonid olid nõus sellega, et lükatakse edasi hääletus komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja avalduse üle mis puudutab hädaolukorda Venezuelas ja hääletus toimub järgmisel täiskogu osaistungjärgul. kas teil on selle kohta kommentaare? ei ole? siis on ka see muudatus vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt, nõukogu ja komisjoni avaldused, mis puudutavad soolise tasakaalu kandidaatide soolist tasakaalu kandidaatide esitamisel majandus- ja rahandusalaste ametil, rahandusalastele ametikohtadele Euroopa Liidus ja kõigepealt saab nõukogu nimel sõna proua Tšiot. Ah, placa. palun et äh, need kes siin seda avaldust kuulata ei taha, lahkuksid kojast võimalikult kiiresti. eelkõige härra Verhofstadt ja härra Pullmann, ärge hakake siin saalis jutustama kallis kolleeg schwab niște fotografii o să obținem de la domnul care ne face așa. Darf ich die Kollegen, Kollegen kallid kolleegid, kas ma võiksin teid paluda? nii, äh, siin saalis on praegu Viie Tähe liikumise äh, esindajad äh, väravamüüri ehitanud. nüüd aga palun, teil on sõna. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, kõigepealt aitäh president Tajani kirja eest, mille nõukogu sai eelmisel nädalal. võin teile kinnitada, et meie jaoks on soolise tasakaalu toetamine väga tähtis see on väga tähtis küsimus ka Euroopa Liidu finantsasutuste jaoks ja ka nõukogu tegeleb sellega. samal ajal aga valikukriteeriumid põhinevad reeglitel, millest meil tuleb kinni pidada. nõukogu on alati ja ka tulevikus kavatseb kinni pidada kõikidest Euroopa Liidu seaduse sätetest äh, ametisse nimetamisel ma eeldaks, et ka kõik ülejäänud institutsioonid, mis on kaasatud õigusloomelisse raamistiku väljatöötamisse, annavad endast parima soolise tasakaalu tagamiseks. ja sellepärast ma olin üllatunud, et parlament tõstatas selle küsimuse nõukoguga, just nõukoguga. president Tajani kirjas tuuakse välja õiguslikud aktid, millega pannakse paika Euroopa Liidu õiguslike organite äh, juhtide ametisse nimetamist. see, nendeks ähm, organiteks on äh, Järelevalvenõukogu, siis Euroopa Pangandusameti äh, huvipoolte rühm ja ka ähm, äh, SRB ja tahaksin teile öelda, et nõukogu ei ole kaasatud äh, kandidaatide nimekirja väljatöötamisse ja edukate kandidaatide väljavalimisse ning SRB kandidaatide nimekirja edastab nõukogu. kandidaadid SRB äh, äh, SRB kandidaatidest vastutab hoopis Euroopa Keskpank ja see tähendab seda, et Euroopa Parlament otsustab, kes tegelikult ametisse nimetatakse. ja nõukogu roll on piiratud ainult äh, sellega, et meie ametlikult kinnitame parlamendi valiku ja nõukogul ei ole mitte mingit äh, rolli mängida siin kandidaatide väljavalimisel. mis puudutab äh, Euroopa Keskpanga äh, täidesaatvat nõukogu, siis tõesti, siin nõukogu mängib oma rolli valikumenetluses. võin teile kinnitada, et meie jaoks on sooline tasakaal igas valikumenetluses väga tähtis ja me kutsume liikmesriike üles esitama naissoost kandidaate. ma eeldan, et kõik kaasatud Euroopa Liidu institutsioonid, mis valivad välja kandidaate, peavad kinni soolise tasakaalu põhimõttest ja et nad jätkavad seda ka tulevikus nõukogu eesistujana Rumeenia jätkab oma tööd Euroopa Liidu tasandil selleks, et kinni pidada soolise tasakaalu põhimõttest, lihtsustada erinevate võimalike lahendusteede väljaleidmist ja eelkõige toetada äh, ka siis läbirääkimisi naised nõukogudes direktiivi väljatöötamisel. juba praegu on väga palju edusamme tehtud Äh, nii Euroopa Liidu Nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis selleks, et kinni pidada ka töö ja pereelu ühildamise direktiivist. läbirääkimised selle üle lõppenud. me soovime anda oma panuse soolise võrdõiguslikkuse tagamisse Euroopa Liidus selleks, et tagada õiglane ja võrdne äh, ühiskond ja seda ka äh, tööturul. aitäh teile kõigile! aitäh, proua Tšiot ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Jourova. Commission... lugupeetud äh, president, lugupeetud liikmed ja voli äh,, volinikud äh, Dombrovskis ja Moskovitši äh,, äh kes on, ähm, kes on täna ähm, Brüsselis äh, kohtumisel, sooviksin ka nende nimel tänada teid selle tõstatatud äh, teema eest. president Juncker vastas äh, eile president Tajani kirjale. esiteks äh, sooviksin rõhutada, et see komisjon on täielikult pühendunud soolise võrdõiguslikkuse tagamisele. kolmkümmend üheksa koma kuus protsenti kesk- ja kõrgtaseme juhtidest ja see on äh, tõusnud alates aastast kaks tuhat äh, neliteist ja see on ähm, pikema aja jooksul ähm, tõusnud siis neljateist, äh, viiest kaheteistkümne protsendini. nii et ähm, volinike arv on tõusnud kolmest kahekümneni ehk siis äh, vägagi märkimisväärselt ja pangandus- ja finantsteenuste äh, valdkonnas äh, aga on erasektorisse ka naisjuht ainult viisteist protsenti ja naiste alaesindatust näeme ka avalikus sektoris. naisi ei ole tavaliselt enam kui kolmandik keskpankade juhtorganite liikmetest ja äh, sama äh, tendentsi on näha ka sama valdkonna Euroopa ametites ja agentuurides. ehk äh, me, meessoost kandidaate on juba rohkem ja märgatavalt, nimelt neli kuni viis korda kandideerimisel. seega see, need põhimõtted tulenevad Äh, Euroopa Liidu äh, toimimise lepingu artiklist kakssada kaheksakümmend kolm lõige kaks, Euroopa, äh, sellest tulenevalt Euroopa Komisjon ei mängi rolli pangandussektori, pangandusjärelevalveasutuste juhtorganite liikmete nimetamisel mis puudutab ühtset kriisihaldusnõukogu, siis komisjon tegelikult Äh, koos äh, Euroopa ähm, Parlamendiga siis äh, valib välja kandidaadid juhtivatele kohtadele ja kandidaadid valitakse välja loomulikult nende pädevuste ja kogemuste põhjal. lisaks sellele, lähtudes artiklist viiskümmend kuus neli äh, valitakse kandidaadid välja avatud äh, menetlusel, milles arvestatakse äh, soolist võrdõiguslikkust, kogemusi ja oskusi. komisjon leiab, et tuleb igati toetada seda, et pädevad isikud jõuaksid juhtivatele ametikohtadele ja tuleb arvesse võtta ka seaduslikke menetlusi, Euroopa Parlament äh, on äh, antud äh, juhtudel ka kaasatud kõikidesse menetluse etappidesse ühtse järelevalve nõukogu liikmete ametisse nimetamisel ei äh, saanud äh, naiskandidaadid äh, lõppvooru, kuivõrd neil ei olnud piisavat pädevust ja kogemusi panganduse valdkonnas ja meie jaoks on selle arutelu jätkamine äärmiselt oluline juhtudel, mil komisjonil on roll mängida, pöörab ka komisjon selgelt tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele eh, valimisprotsessis, aitäh! suur tänu, volinik eh, Jurova, nüüd eh, poolteist minutit, kolleeg De Lange, palun. aitäh, president! jooksin siia just sisse ja sellepärast vabandan, et hiljaks jäin, kuulsin ainult poolt sellest, mida komisjon ütles ma Facetime'iga äh, nimelt kontrollisin, kas minu laps on kooli jõudnud ja see on täpselt see, mille pärast naiste karjäärivõimalused on nii halvad, sest nad üritavad pere ja tööelu ühildada. ja ma arvan, et just sellest tuleb ka täna siin rääkida. meil ei ole vaja siin rääkida sellest jäämäe tipust ja kolmest äh, finantsasutusest, mis on välja toodud ja mille puhul siis ametisse nimetamine nende fraktsioonide arvates tuleks tuleks praegu külmutada. jah, tahaksin öelda, et siin just Itaalia esindajad nendest fraktsioonidest äh, peaksid täpselt äh, vaatama, mida nad on teinud, sest äh, meil on siin üks Itaalia mees kandideerimas naistega ehk et tegemist on väga sümboolse aruteluga, sest teatud fraktsioonide jaoks tõstatub äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimus ainult siis, kui nende riigist mitte keegi ei kandideeri. nii et tundub, et ilmselgelt öö, äh, soovitakse siiski pigem meeskandidaate. kust me peaksime siis alustama? komisjoni esindaja juba ütles, väga õigesti, et probleemiks on sellest, et äh, suur, kõrgetel ametikohtadel on meil väga vähe naiskandidaate ja meie ülesanne Euroopa Parlamendis ja ka kodudes on see hoolitseda sellest, et meil oleks piisavalt naisi pankades, poliitikas äh,, ja ka teistes valdkondades ja selle aluseks on see, et töö ja pereelu ühildamine on lihtne, väga tähtis on tagada laste päevahoid. meie oleme ju oma lastele eeskujuks, kuidas on võimalik see, et viie, kuue, seitsmeaastased lapsed, kui nendelt koolis küsitakse, et äh, vaadata siin nüüd, äh, kes on kosmonaut, äh, Äh, et kui teil on vaja joonistada kas kosmonaut või tuletõrje, siis nad joonistavad meessoost ja samal ajal äh, mitte keegi ei joonista näiteks naissoost kirurgi või tuletõrjujat ja see on täpselt see, kust me peame pihta hakkama. Äh, kui me soovime, et naissoost esindajate arv juhtivatel positsioonidel oleks kõrgem, aitäh. suur tänu, kolleeg Presso, üks minut, palun aitäh. nagu siin ka äh, meenutati, äh, toimus kõik menetluste äh, kohaselt, siis ei ole sellega probleemi, aga probleem iseenesest on palju keerulisem. nagu volinik meenutas, on naised alaesindatud paljudes juhtpositsioonides ja kõigil tasandil. erasektoris, äh, finantssektoris, panganduses on see veelgi äh, suurem probleem. probleem ongi nüüd selles, et kuidas äh, seda tendentsi ümber pöörata. kuivõrd kandidaate siiski leidub, siis tuleks äh, lihtsustada äh, naiste ligipääsu niisugustele ametitele, julgustada äh, naisi, tütarlapsi õppima niisugusi eru-, erialasid, mis pakuvad neile hiljem karjäärivõimalusi, sest vastasel korral ei jõuta kuskile ja meil ei olegi piisavalt häid kandidaate. seega te äh, hindasite olukorda äh, õigesti, aga ka Euroopa äh, tasandil tuleks julgustada seda, et tüdrukud õpiksid rohkem majandustehnika, matemaatika erialasid, aitäh. suur tänu, järgmisena kolleeg Trebesius, palun poolteist minutit. tänan, juhataja Brandenburgis äh, otsustati, et äh, liidumaa parlament äh, peaks tulevikus olema pariteetne. põhjendus on see, et parlament peaks olema koosnev nii meestest kui ka naistest, kuna see kajastab olukorda ühiskonnas ja loomulikult pooled valijatest on ju naised, kes saavad valida, kas mehi või naisi aga väljakutse seisneb selles, et äh, naiste osalus äh, poliitikas on oluliselt väiksem kui ühiskonnas üldiselt. ma olen äh, osalenud mitmetel poliitilistel üritustel, kus ma olen näinud, et naiste osakaal on seal viisteist kuni kakskümmend protsenti ja kuidas me sellise pariteetse parlamendi siis saame moodustatud ja kui me lähtume juba soolisest äh, pariteedist, kas me siis teeme sama ka kõikide muude äh, vähemustega, usuliste vähemustega, äh, kas siis tulevad sinna moslemid, budistid, sinna tulevad lesbid, homod, diabeetikud. meil tuleb ikkagi usaldada kodanikke, et nad valivad need, kes on neid kõige paremini esindavad, kes on kõige äh, kvalifitseeritumad konkreetse töökoha täitmiseks. kui ma kolmkümmend aastat tagasi hakkasin äh, õppima ehitusinseneriks, siis äh, naiste osakaal oli väga väike praegu on see sisuliselt samasugune, tuleb lihtsalt tunnistada, et mehed ja naised on erinevad suur tänu, kolleeg Trebesius, järgmisena kolleeg Torvalds. tänan, juhataja. me nüüd äh, kuulsime nõukogu ja komisjoni avaldused ära ja tavalised äh, vabandused kõlasid. kui see nüüd äh, lühidalt kokku võtta, siis tuli välja see, et Nende süü see kõik ei ole. siin on tegemist selliste argumentide spiraaliga. Öeldakse, et äh, naisi, kellel oleks piisavad teadmised ja kvalifikatsioon, ei ole kesktasemel ja seetõttu ei saa neid edutada ka kõrgemale tasemele. see on sama olukord, kui lennujaamas öeldakse, et me, meil lennuk hilines, kuna ta jõudis hiljem kohale. meil on siin tegemist tõesti sellise nõiaringiga. aga meie naiskolleegid ütlevad et kui nüüd äh, mõelda järele selle üle, kuidas mehed ja naised teatud teemadele lähenevad, siis naiste lähenemine võib olla erinev. ka kriisis kaks tuhat kaheksa nägime me, et äh, suurte pankade nõukogud koosnesid äh, praktiliselt ainult meestest ja me teame kõik, millega see lõppes, me oleksime suutnud ehk seda kriisi paremini hallata või vältida, kui pangandusnõukogudes oleksid ka rohkem naisi. härra Kiigolts järgmisena, palun. tänan, juhataja. nõukogu ja komisjoni uued ettepanekud tippkohtade täitmiseks Euroopa Liidu majandus- ja rahandusalastel ametikohtadel on nagu näited minevikust pakutakse välja praktiliselt ainult mehi, see ei ole kahekümne esimese sajandi praktika. asi ei ole selles, et mehed ja naised oleksid erinevad, nagu juba öeldi, vaid äh, naistel on juba äh, juhtpositsioonid majanduses ja teaduses ja neid tuleb äh, võrdselt kaasata. me parlamendina oleme aastaid seda teemat tõstatanud ja küsimus on selles, et kui kaua me tegevusetult arenguid pealt vaatame. kolleegid, me peame olema siin järjepidevad. me ei tohiks neid inimesi Euroopa õigusest lähtuvalt äh, ametisse nimetada ja peame ootama, et nõukogu ja komisjon leiaks lahenduse, et lõpetada need äh, keskaegsed praktikad äh, kandidaatide nimetamisel. tänan, Ragigos, järgmisena kolleeg Mattias, palun tänan. sooline võrdõiguslikkus on äh, üks põhilisi inimõigusi, aga kui me räägime majandus- ja rahandusteemadest, äh, siis äh, naised üldiselt tõrjutakse kõrvale. Euroopa Liidu majandus- ja rahandusametikohtadel on väga vähe naisi komisjon on see, kes koostab lõpliku nimekirja ja seal on naisi väga vähe. naised puuduvad, aga meil on ometi pädevaid naisi, kellel on ekspertteadmised. praegune praktika on solvang naistele ja inimkonnale üleüldiselt. see on häbiväärne, kui meil on äh, edaspidigi sellised praktiliselt äh, ainult meestest koosnevad äh, nimekirjad, siis äh, Euroopa Parlament peab igal juhul selle vastu võitlema ja õigluse eest seisma. suur tänu, kolleeg Mattias, järgmisena kolleeg Torman. aitäh teisipäeval, kahekümne kuuendal veebruaril vahetasid äh, majanduskomisjoni äh, liikmed mõtteid Philippe Laaniga, kes äh, on ähm, Euroopa Keskpanga ühe organi kandidaadiks, siis veel ühe kandidaadiga ning kolmandaks Äh, Sebastiana Laviolaga, kes oli ühtse kriisilahendusnõukogu uue liikme kandidaadiks. ja nagu alati, on olukord selline, et ühtegi naist ei ole, nagu teada, on kolmkümmend üheksa protsenti on ainult äh, naisi äh, fina-, Euroopa finantsasutuste juhtorganites, kuid midagi ei muutu, me oh, hea meelega räägime nendel teemadel aga kui tuleks midagi tegema hakata, siis ei ole enam kuskil mitte kedagi. Euroopa äh, Liit ise, näiteks äh, komisjoni kolmeteistkümnest äh, presidendist ei ole olnud mitte ühtki naist Euroopa Liidu asutajate hulgas ei olnud ühtegi naist. kahekümne kaheksast volinikust on ainult äh, praegu üheksa naist. kas see on tõesti normaalne? Euroopas on kakssada viiskümmend miljonit naist. kas on tõesti niivõrd keeruline leida neliteist pädevat äh, naissoost äh, inimest sellesse ametisse? ilmselgelt on lihtsalt äh, probleem tahtmise puudumises. nägime, kuidas härra äh, äh, Juncker sasis ühe naisterahva Bernia lange juukseid, siis kas tõesti on see niisugune pilt, mida me soovime näidata Euroopa Komisjonist? ja äh, volinikest ometigi on äh, Euroopa Liit ju soovinud äh, töötajate võrdsust juba kinnitada ja ellu viia aastast tuhat üheksasada viiskümmend seitse. kahjuks on olukord siiski väga vähe muutunud ka asu-, Euroopa Liitu asutanud riikides, nii et viimane aeg on asuda tegutsema. suur tänu järgmisena kolleeg äh, Sosniers, palun. tänan. me tähistame jällegi seda, kuidas see institutsioon on äh, võrdsusega täiesti kinnisidee tasemele läinud. meil peaks olema rohkem äh, tervet mõistust Te muretsete selle pärast, et ei ole piisavalt naisi nendel positsioonidel, te arvate, et te teate paremini, te teate, et naised suudaksid seda teha, et nad tunnevad, et nad oleksid selleks valmis. Te tahate naisi sundida oma mõttetut visiooni teostama. Te näe, räägite naistest kui poolest valijaskonnast, no ja mis siis? on samuti alaealised meie ühiskonnas, kes ei ole parlamendis esindatud, sellepärast et äh, nad ei saa veel valida. no ja siis, kas see tähendab seda, et neid äh, diskrimineeritakse või? kas me peaksime vaatama ka, et äh, tõlgid ja autojuhid, et nende suhe oleks tasakaalus? aitäh, härra Sošnjats, kolleeg Vautmann soovib teile küsimuse esitada, olete te valmis sellele vastama? kolleeg Sošnjats, olete valmis? jah, palun, proua Vautmans. aitäh, president, ma arvan, et kõik naised, kes täna siin saalis istuvad äh, leiavad, see on, see on skandaal, me peame siin kõik püsti tõusma. minu arvates on see täiesti uskumatu, et te ütlete, et sellel parlamendil, et see parlament ei ole intelligentne, ma arvan, et on väga ebatõenäoline see, et teie naisi austate, sellepärast ma tahaksin teada kolleeg Vautmansi Äh, mikrofon kadus ja president ütleb, et äh, pidite siin küsimuse esitama, mitte avaldusi tegema ja kui te kahekümne viie sekundi jooksul ei hakka küsimust esitama, siis ma enam ei ootagi küsimust. Teil on pool minutit aega, ma olen tõesti siin vägagi liberaalne, aga sinine kaart on ette nähtud küsimuse tegemiseks, mitte aga avalduseks, isegi kui te olete nii pahane. hästi lühidalt, hästi lühidalt. lõpetage siis oma küsimus. hästi ja pange mikrofon ka sisse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 jah, see, meil ei ole siin mitte tarkust puudu, vaid lihtsalt tervet mõistust. faktid ju näitavad, et naised on head teatud ametites ja mehed mõnedes teised. näiteks enamik tõlkidest on naised, võib-olla sobib see töö neile paremini. samas jälle autojuhte on rohkem mehi, võib-olla sobib jälle auto juhtimine neile paremini, inimeste anded on erinevad ja me peaksime lihtsalt seda aktsepteerima. aitäh! aitäh, saime kuulda nii küsimust kui ka vastust siis. ja aga ma ütlen, et äh, ainult ühe sinise kaardi küsimuse saab esitada, nagu te nägite, ma ei pea nüüd nii rangelt kõne eest kinni. Äh, olen tõesti siin olnud lahkekäeline aga mitte sellepärast, et ma oleksin siin vähem karmimaks muutnud, lihtsalt kuna proua De Langele andsin ka natuke rohkem aega, siis tahtsin seda heastada ja nüüd saab sõna Markus Ferber aitäh, esimees, kallid kolleegid. see, et meil juhtivatel ametipositsioonidel finantsjärelevalveasutustes ja keskpangas äh, uppi on, see pole mitte mingi saladus ja see tuleneb ka sellest, et riiklikul tasandil on meil soolise võrdõiguslikkuse ja tasakaaluga juhtorganites probleeme ja seega meil ei ole ka võimalik leida naistest järelkasvu Äh, seega minu palve liikmesriikidele on hoolitsege selle eest, et te tõesti toetate naisi karjääri tegemisel ja just sellepärast tuleb meil ka seda arutelu pidada. aga tegelikult ärritab mind siin praegu see silmakirjalikkus. Need fraktsioonid, kes praegusel hetkel seda kõike üles puhuvad, neil oli väga suur võimalus öö, äh, kriisijärelevalve nõukogu juhiks uuesti naine esitada, aga need fraktsioonid, kuigi meil oli täpselt sama kvalifikatsiooniga kandidaadid Äh, otsustasid mehe poolt. rahvapartei on alati öelnud, et kui on sama kvalifikatsioon, siis otsustame me naise kasuks ja siis saadeti siin kirju e, e-kirju, et üks on kvalifitseeritud ja teine on naine. vabandust, aga midagi sellist, sellist diskrimineerimist pole ma mitte kunagi näinud. ettevõtluses oleks sellel olnud väga rasked tagajärjed. just sellepärast, kallid kolleegid, mul on teile palve, kui meil on võimalus naine ametisse nimetada, siis me peaksime seda ka üheskoos tegema, mitte neid silmakirjalikke arutelusid siin täiskogul pidama, aitäh! aitäh, kolleeg Ferber. kolleeg Jäätenmägi, kas te soovisite härra Ferberile esitada küsimuse või teie, see on ka veel sinise kaardi küsimus härra Sošnjevile. kellele te tahate küsimuse esitada, härra Ferberile või soovite veel härra Sošnjevi äh, küsim-, äh, avaldust kommenteerida? oi, siis ma ei saa seda vastu võtta. nüüd proua Peres, palun kaks minutit. aitäh, ligi aasta tagasi, kaheksandal äh, märtsil äh, kirjutas selle äh, koja juht pärast ta kindlase nimetamist Euroopa institutsioonidele viidates sellele, et Euroopa Parlament võiks ka saada tutvuda äh, viimase vooru äh, kandidaatidega, mille puhul võetakse arvesse soolist võrdõiguslikkust, kui oleks vähemalt kolm kandidaati, seda ei äh, arvestatud. ja seega me kutsume üles Keskpanka ja nõukogu ja komisjoni uusi jõupingutusi tegema selle asemel, et vastata lihtsalt kirjadele, öeldes, et teie roll on väga piiratud, võiksite olukorda proovida muuta. see olukord ei ole praegu aktsepteeritav, see peab muutuma, ei ole normaalne, et finantsinstitutsioonides ja ka muudes institutsioonides ei peetaks kinni soolisest tasakaalust. ma näen küll, et Euroopa Komisjonis on tehtud teatavaid jõupingutusi, kuid te peate selle olukorra ümber pöörama ja toetama tähendama seda, et järgmises ähm, parlamendis äh, iga äh, riik seaks volinikukandidaadiks üles ühe mehe, ühe naise. see võiks tagada soolist võrdsust uues komisjonis. samamoodi äh, rahandus ja ähm, majandusinstitutsioonide juhtide või juhtorganite liikmete puhul peaks olema samasugune viimase vooru kandidaatide nimekiri ja siin äh, ei ole äh, mõtet äh, kasutada juhust ja süüdistada sotsiaaldemokraate teatavas valimisprotsessis. see ei tähenda ju seda, et me peame alati naise poolt hääletama ja ma arvan, et meid ei saa ka selles süüdistada. küll aga olen näinud, et Äh, meie äh, fraktsioon äh, soovib ümber pöörata üht nimetust, nime, ametisse nimetamist, millest räägitakse nüüd neljapäeval, aitäh. vabandan, aga tõesti, kui siin nii palju kõneaega ületati, siis härra Sušnjev, ma ei saa teile anda rohkem küsimuste esitamiseks aega, järgmisena härra Petrovski, palun. aitäh Äh, lugupeetud äh, juhataja, kolleegid, täna äh, räägime soolisest võrdõiguslikkusest seoses väga oluliste ametisse nimetamistega kolme olulise finantsorganisse meie ECR fraktsioon äh, toetab äh, soolist võrdõiguslikkust äh, kandidaatide valikul ja ametisse nimetamistel, kuid me soovita-, sooviksime ka tagada geograafilist võrdsust praegused kandidaadid on kõik äh, pärit äh, nii-öelda vanadest liikmesriikidest, samas ei saaks ka ju väita, et äh, Kesk- ja Ida-Euroopas ei oleks pädevaid kandidaate nendesse ametitesse. seega on ju selge, et kõik kandidaadid peavad ennekõike olema kvalifitseeritud, et antud ameteid pidada, nii et ma ei arva, et Äh, sugu oleks ainus faktor, mida tuleks niisuguses menetluses analüüsida. tahaksin äh, mainida ka, et Euroopa Komisjonis on praegu kakskümmend kaheksa volinikku, üheksateist meest ja ainult äh, üheksa naist ja see on ju selge märk sellest, et soolist tasakaalu äh, kui õigust ei rakendata ka selles olulises institutsioonis, nii et äh, esmalt peaks võib-olla komisjon ise endale otsa vaatama, aitäh. aitäh, kolleeg Petrovski, nüüd üks minut, kolleeg Intfeld, palun. Um, jah, aitäh ma arvan, et härra Sosners jällegi tõendas selgeks, selgelt, miks me ei saa äh, anda meestele äh, võimalusi absoluutselt kõike otsustada. seda arutelu äh, me peame siin tihti ja iga kord on samad argumendid, mis esile tulevad, nii et meeste, meeskandidaadi valime nüüd ära, aga järgmisel korral siiski võtame kindlasti arvesse soolist võrdõiguslikkust aga see, seda me enam ei usu. ja huvitav on ka see, kui te ütlete, et mehed või naised on teie arvates teatud asjades paremad, samas kui on ju teada äh, tõsiasi, et mitmekesisus on märksa positiivsem. me räägime siin finantssektorist, seega äh, miks me siiski äh, äh, valime nõrgemaid kandidaate, nõrgemat meeskonda eh, niisugustesse eh, järelevalveorganitesse. kuidas saab öelda, et eh, meil ei ole piisavalt kvalifitseeritud naisi, meil on üle viiesaja miljoni inimese Euroopa Liidus, kuidas siis on võimalik, et meil ei ole piisavalt naisi, kõnelejad katkestatakse. aitäh, kolleeg Infeld kolleeg Infeld, kolleeg Ferber, teie tulised avaldused on minu jaoks küll väga huvitavad. Te peate seda inglise keeles, aga kui ma teilt võtan ära mikrofoni, siis keegi ei kuule ja tõlgid ei saa seda ka tõlkida. ja nüüd üks minut, kolleeg Scott Keito, palun jah, miks siis nõnda on, et mehed valitsevad Ehm, ehm, majandusvaldkonda. maailma rikkus on koondunud kaheksa eh, mehe kätte ja eh, ehm, mehed eh, asuvad tööd tegema noorena, unustavad ära emad ja kõik inimesed, kes on nende eest hoolitsenud, kes on neid õpetanud ja nii edasi. me peame lihtsalt Äh, aktsepteerima seda, et kõik on äh, väärt olema esindatud ka majanduses ja äh, feministist majandusteadusena ähm, ootan ma väga hetke, mil naised hakkavad mängima olulist rolli ka majandus- ja rahandussektoris ja mina ei toeta mitte ühtegi meeskandidaati niikaua, kuni kandidaatide viimases voorus ei ole vähemalt üht naist. aitäh! suur tänu, kolleeg Scott Keita, järgmisena kolleeg Viegas, poolteist minutit. aitäh, siin tekib kaks küsimust. esiteks on äh, sooline võrdõiglikkus probleem, kuivõrd äh, järelevalveasutustes ja Euroopa Keskpangas sellest kinni ei peeta, aga siin tekib ka teine väga oluline küsimus, nimelt demokraatlik kontroll nende institutsioonide üle Need ametid Euroopa Keskpank iseäranis, kui nad loodi, pidid olema neutraalsed asutused poliitilises mõttes, nad on tehnilised asutused, kuid nad on saanud järjest juurde pädevusi järelevalves ja toetuse valdkondades, kuid demokraatlik kontroll ei ole olnud selle üle piisav. Euroopa Parlamendi Äh, roll kogu need, kõigis nendes menetlustes on lihtsalt äh, illusioon, demokraatia mängimine. kandidaatide nimekiri, mis peaks meile edastama, äh, sisaldab tavaliselt ainult mehi või siis on ainult üks naiskandidaat ja lõppvalikus meie ähm, parlamendi otsust ei, ei arvestata niikuinii, nii et äh, naiste äh, roll on tõepoolest täiesti marginaalne nendes institutsioonides, see on äh, täiesti äh, äh, lubamatu ja näitab ka seda, et need asutused tegutsevad täiesti läbipaistmatult ja ei ole isegi mingit soovi selle üle arutelu pidada, aitäh. suur tänu, kolleeg Viegas, nüüd poolteist minutit, kolleeg Estaras Ferragut, palun. tänan, juhataja. Euroopa Keskpank ja Euroopa pangandusjärelevalve. mitmete nende asutuste puhul on kõikide nõukogude kandidaadid mehed. samuti äh, pangandusjärelevalves äh, kõik mehed see näitab äh, seda, et võimustruktuur on täiesti tasakaalust väljas üks Euroopa Liidu põhiväärtusi on ju naiste ja meeste võrdõiguslikkus. see on äh, horisontaalne põhimõte. lisaks sellele on siin mängus demokraatia ja inimõiguste kaitsmine. seetõttu on ääretult oluline purustada stereotüüpe, me kuulsime siin kolleeg Sosnitši, need stereotüübid äh, tuleb äh, purustada ja tegutseda õiglasema ühiskonna nimel ka finantsmaailmas. suur tänu, kolleeg Estaras Ferragut. kas te võtate härra Sosnjerši sinise kaardi küsimuse vastu? palun, härra Sosnjerš. kui te vaatate Youtube'i, siis te näete statistikat, kes mida vaatab ja te näete selgelt et äh, kui on äh, poliitilised filmid siis, siis kaheksakümmend protsenti vaatajatest on mehed ja mitte sellepärast, et äh, halb kuri Sosnitš keelaks naistel nende filmide vaatamise, vaid see, naised lihtsalt ei ole huvitatud poliitikast ja mis siis teha? kolleeg Sosnitš, see ei olnud küsimus. kuidas palun? see oli küsimus. mida teha siis, kui äh, naised ei vaata Youtube'is poliitilisi filme? palun. aitäh, president. on äh, häbiväärne, et äh, teil on siin parlamendi koht ja te esitate üldse selliseid küsimusi suur tänu, kolleeg Estaras Ferragut, järgmisena kolleeg Toia, palun. Äh, ma ei taha oma minutist siin sekunditki raisata, aga tahaksin lihtsalt oma nördimust äh, väljendada äh, niivõrd tagurlike seisukohtade kuulumisel naiste kohta ja tõepoolest see on väga kahetsusväärne siin meie jaoks kes me siin parlamendis töötame, meie äh, küsime, teeme ettepanekuid ja teised otsustavad. ja äh, tulemuseks ongi, et äh, väga vähe naisi on finantsasutuses juhtivatel kohtadel tegemist on siin tegelikult võrdsuse küsimuse ja üldhuvide teemaga. ma arvan, et soovidest ei ole siin ähm, puudust, aga äh, naiste äh, kaasta-, no kaasamine institutsioonidesse tegelikult muudaks nad ju äh, tugevamaks. ja Itaalias tehti uurimus, mis näitas, et ettevõttes, kus naised on eh, juhtnõukogus, olid tegelikult kriiside suhtes vastupidamad, vastupidavamad kui teised ettevõtted, aitäh. suur tänu, kolleeg Toi, järgmisena kolleeg Urtašun, üks minut. tänan, juhataja. kõigepealt eh, ma tahaksin öelda, et eh, ma lükkan täielikult tagasi selle, mida ma kuulsin siin, et mehed ei saa olla suurised tõlgid, naised ei saa olla autojuhid, noh, see on täielik äh, macholik sõnavõtt, mida ei tohi siin parlamendis aktsepteerida. me ei saa ka lubada ka seda, et majandus- ja rajandusalastele tippkohtadele kandideerivad ainult äh, mehed ainult kaks äh, kahekümne üheksast on seal naised, nüüd äh, need mehed, kes lahkuvad, nende asemele tulevad uued mehed ja kui me saame need äh, nimekirjad kandidaatidega, siis see on üks suur häbi. me hiljuti tähistasime just rahvusvahelist naistepäeva ja kus me nüüd siin oleme? me peaksime blokeerima need ametisse nimetamised sel nädalal ja kandma hoolt selle eest, et me saame teised nimed suur tänu, härra Urtasson, härra Sosnevs, ma arvan, et teie vajadus siniste kaardide järele tänaseks on kaetud, ma rohkem teile sõna ei anna. proua Piedikainen järgmisena. parlament on korduvalt äh, võtnud äh, sõna äh, sel teemal, et majandus- ja rahandusalastel ametikohtadel ei ole piisavalt äh, naisi ja kogu aeg lükatakse olukorra parandamine järgmiseks korraks edasi. asi ei ole selles, et meil ei oleks tüdrukuid, kes saaksid vastava hariduse või naisi, kellel oleks kvalifikatsioon majandus- ja rahandusvaldkonnas ja kellel ei oleks ka vastavaid kogemusi asi on selles, kas äh, sellesse protsessi tuuakse sisse valikuvõimalusi, kas panustatakse soolisele tasakaalule või mitte. ja tegelikult me ei räägi siin mitte ainult lihtsalt soolisest tasakaalust, vaid me räägime inimõigustest ja me räägime ka sellest, et me jätame ühiskonna kvalifikatsioonid kasutamata otsuste tegemise protsessis. parlament nõudis ka parla-, äh, komisjoni kandidaatide, komisjoni voliniku kandidaatide ametisse nimetamisel või kandidaatide väljapakkumisel seda, et riigid pakuksid nii mehi kui ka naisi. tänan. suur tänu, kolleeg Pietikäinen. nüüd äh, üks minutit, äh, proua Blinkevitš-Jute, palun. tänan, juhataja. neljapäeval me peame hääletama kandidaatidele majandus- ja rahandusalaste tippametikohtade täitmiseks Euroopa Liidus ja kõik kandidaadid, kes parlamendile esitati, on naised, on mehed. naised ei ole piisavalt esindatud äh, majandus- ja rahandusalastel äh, ametikohtadel, ainult viisteist protsenti on seal naisi ja on täiesti uskumatu, et me kahekümne esimesel sajandil peame endiselt äh, meelde tuletama seda, et üks Euroopa Liidu põhimõtteid, sooline võrdõiguslikkus peab saama rakendatud ka majandus- ja rahandusalastel ametikohtadel Euroopa Liidus. sooline võrdõiguslikkus on äh, kirja pandud äh, nii meie aluslepingutes äh, kui ka nende finantsinstitutsioonide põhikirjades ja kuidas siis on nii, et Euroopa Liit ei austa lepinguid. Euroopa Parlament nõuab, et sooline võrdõiguslikkus oleks austatud kõikides Euroopa Liidu institutsioonides, aitäh. suur tänu äh,, kolleeg Blinkevitš-Jute. nüüd äh, vaba mikrofoni raames saab sõna kõigepealt äh, härra Faria. tänan, juhataja. kõigepealt äh, lükkan tagasi selle, mida ütles härra Sosnitš tema sõnavõttu oleks pidanud üldsegi lubama. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis äh, on kahetsusväärne, et äh, kõik välja pakutud kandidaadid on mehed, me võitleme Euroopa Liidus soolise äh, võrdõiguslikkuse eest, aga kuidas me siis saame leppida sellega, et on välja pakutud antud juhul ainult mehed, osad väidavad, et äh, nemad ongi äh, kõige pädevamad, aga kuidas saab see siis ikkagi nii olla, et kõige pädevamad on äh, alati mehed? me peame tõesti võitlema võrdsete võimaluste eest naistele ma kutsun üles ECONi komisjoni ja ka liikmesriike pakkuma rohkem välja naiskandidaate. suur tänu, kolleeg Faria, järgmisena kolleeg Grappini. domnule președinte, doamna comisar, avem o dezbatere. tänan, juhataja, volinik. mitte esimest korda ei räägi me siin soolisest äh, tasakaalust Euroopa Liidu institutsioonis sellise nurga, et meil on siin jagatud äh, vastutus, kes äh, esitab äh, volinike kandidaadid, meil on üheksa naisvolinikku, liikmesriigid esitavad need kandidaadid, nii et me peame tulema tagasi kõige olulisema teema juurde, selleks on haridus. käesoleval sajandil on meil siin äh, parlamendis mehi, kes ei ole eriti hästi olnud äh, kursis soolise võrdõiguslikkuse teemadega, nad ei ole olnud haritud äh, selles vallas. me peaksime soodustama võrdsust, me peaksime üles näitama head tahet liikmesriigid peavad siinkohal samuti oma kohustusi täitma ja kandidaadid eh, esitama, meil on soolise võrdõiguslikkuse vallas ju seadused olemas. meil tuleb tagada, et eh, liikmesriigid eh, tõesti rakendavad ka praktikas soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid, väärtusi ja poliitikat. suur tänu, kolleeg Grabini, järgmisena kolleeg Bilbao Barandika, palun tänan, juhataja, proua volinik. see, mis juhtus nende kandidaatide nimetamisega majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele Euroopa Liidus, näitab meile, et kaheksandal märtsil kostunud naiste hüüet ei olnud kuulda me ei õppinud äh, mitte midagi. ka siis, kui me tähistasime euro aastapäeva, kõnelesid ainult mehed, me ei tahtnud, et sama korduks, aga ikka seesama kordus. tundub, et nii on rentaablim. me unustame naiskandidaadid ära, me magame potentsiaali maha. naised on intelligentsed ja on kohustuslik ka naiskandidaate esitada kaheksandal märtsil sain ma mobiiltelefoni pildi, kus oli näha see, et karjäär on nagu sprint. ja sellel pildil olid äh, näha ainult mehed, saja meetri peal naisi ja tüdrukuid näha ei olnud. see on probleem, mis meil tuleb lahendada, me peame olema ka enesekriitilised. suur tänu, äh, järgmisena kolleeg Etheridge, palun Um, aitäh! mina usun kindlalt, et naised on vähemalt sama võimekad, kui mitte võimekamad kui mehed, aga ja see mõte, et me hakkame naisi rohkem toetama, on ka patroniseeriv ja kui needsamad inimesed ütlevad, et jah, et tuleb rohkem naiskandidaate esitada ja et me peame kunstlikult naisi nendele ametikohtadele tõstma, siis ma ei tea, kas see on tõsiseltvõetav, kui, kui need inimesed hakkaksid siis tähistama seda, et rohkem naisi on ametikohtadel ja tegemist on edusammuga, nad ei hakkaks ju siis enam rääkima, et kus on sooline tasakaal, meil on nüüd rohkem naisi. see on jällegi üks võimalus öelda, et naised on võimekad, intelligentsed äh, selleks, et äh, äh, kõrgetel ametipostidel olla ja keegi ei pea siis hakkama neid patroniseerima, öeldes, et tubli tüdruk, sa tõesti said sellega hakkama. aitäh, kolleeg Ederich ja järgmisena saab sõna kolleeg Jäätenmägi, palun. arvoisa puhemees kol-. austatud juhataja kolleeg Sirve Pietikainen pidas eelnevalt suurepärase kõne. asi ei ole selles, et Euroopas puuduksid pädevad naised selleks, et täita ametikohad näiteks Euroopa Keskpangas. Neid ei leita või neid ei taheta leida. kas on keegi, kes tõsiselt väidaks, et Euroopa liidu äh, maades ei ole pädevaid naisi, et äh, täita Keskpanga ja Pangandusjärelevalve ametikohti. ma olen täiesti äh, jahmunud sellest, mida ütles kolleeg Sosnitš naiste kohta, ta halvustas naisi, aga samas mul tuleb tõdeda, et on hea, et ka selline erinev arvamus tuuakse välja. sellepärast, et äh, selline sõnavõtt võib-olla niivõrd halvendaval määral siiski mitte, on äh, siiski Euroopas üsna leviv. Ähm, naistel on pädevus olemas, kvalifikatsioon on olemas, asi on suhtumises, aitäh. suur tänu, proua Jäätenmägi. sellega oleme me vaba mikrofoni vooru ammendanud, kallid kolleegid vastupidiselt tavapärastele harjumustele tahaksin nüüd ise ka seda kommenteerida, seda arutelu. ma kuulasin väga tähelepanelikult sõnavõtte ja suuremat osa, mida öeldi, toetan ka väga. aga oli üks asi, mida väga harva nägin aruteludes, nimelt kasutatud keel. kui Rumeenia äh, esindaja ütleb mulle siin president äh, või siis äh, hollandlased ütlevad voorsitter ja härra Hannon ütleb äh, alati deputy speaker ja vanasti öeldi inglise keeles J-woman või J-man, mingil hetkel hakati J-person'ist rääkima ja muide nüüd räägitakse, pöördutakse minu poole, öeldakse J, tool ja selle asemel, et öelda siis äh, juhtiv mees, juhtiv naine Äh, juhtiv isik on nüüd tõesti isikutest nii kaugele mindud, et on hakatud inimesest äh, tegema tooli, elus asjast äh, elutut. nii et mm, lihtsalt ütlesin seda ilma, et ükskõik millise kolleegi poole pöörduda ja nüüd saab arutelu kokkuvõtteks sõna volinik Jourova, palun. ma ei tea, kas ma teen nüüd ka vea, aga ma ütleks teile siiski, härra president, aitäh teile. aitäh väga huvitava arutelu eest. mul on mõned kommentaarid. meil on piisavalt väga hästi kvalifitseeritud naisi töötamaks finantssektoris ja tehnoloogia ja IT valdkonnas võib-olla on neid vähem, aga majandus- ja rahandusvaldkonnas on meil piisavalt kvalifitseeritud naisi kuuekümne kahest protsendi, kuuskümmend kaks protsenti ülikooli lõpetajatest